hääletus toimub homme kell üksteist kolmkümmend ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on Oldrich Vlasaki raport regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa. härra raportöör, teil on sõna. pane predsedaitsi, važeni kolegove, pane komissari. härra juhataja, lugupeetud kolleegid, volinik, teen väga kiiresti sest võtame siin arvesse seda aega, mida komisjon kasutab kasutas regionaalsete riigiabi suuniste väljatöötamiseks. tänu sellele saime oma raporti väga kiiresti välja töötada ja see näitab, kui olulise teemaga on tegemist. kuigi tegemist on väga olulise teemaga, siis on parlamendil ainult konsultatiivne roll siin ei ole tegemist äh, seadusandliku tavamenetlusega, nii et äh, tahaksin veel kord korrata, et äh, see näitab Euroopa Liidu otsustamisprotsessi demokraatlikku defitsiiti, mida tuleks kindlasti alusõigusaktides parandada. me öö, äh, oleme mitmel korral pöördunud volinik Almunia poole selles teemas, et regionaalabireegleid muuta ja vastavad sätted nüüd vastavad meie nõudmistele ning Euroopa Liidu praktikale. peaksin mainima seda muudatust neljakümne viiest neljakümne kahe protsendile, mis või äh, siis äh, suurte ettevõtete kaasatust äh, punkti C piirkondadesse, mainin siin ka riskikapitali kasutamist riigiabi raames, samuti uued investeeringud, mida viivad läbi suured ettevõtted punkti C piirkondades, saavad nüüd toetust ja need on kõik sammud õiges suunas, kuid me ei ole nõus põhjendus punktiga, mis puudutab suurte ettevõtete tootlikkusinvesteeringuid. praegune praktika on liiga keeri, keerukas ning see võib heidutada suuri ettevõtteid. kui me need muudatused sisse viime, siis muutub olukord väga kummaliseks, sellepärast et regionaalsed reeglid on suunatud ainult väikestele ettevõtetele, kuid kui suured ettevõtted taotlevad regionaalabi, siis ei tähenda see seda, et suured ettevõtted peavad siin suuremaid takistusi ületama, seega kui komisjon on loobunud väga rangetest reeglitest VKE-de puhul, siis peaksime samamoodi toimima ka suuremate ettevõtete puhul. me ei peaks rakendama siin äh, seda kahekordset piirangut ja tahaksin siin välja tuua ka veel ühe teema, mida volinik Almunia mainis, ehk see, et et äh, volinik Almunia leiab, et ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalabipoliitika ei peaks olema üksteist toetavad, äh, üksteist täiendavad, ma arvan, et äh, tegemist on problemaatilise punktiga, probleemiks on see, et me kasutame siin erinevaid andmeid, erinevaid abikaarte, erinevaid reegleid erinevate Euroopa Liidu poliitikavaldkondade puhul ning samuti on äh, bürokraatia erinevate poliitikavaldkondade puhul erinev. siin puudub ühtlus tähtaegade koha pealt ja öö, äh, riigiabi ähm, tagasisaamise puhul, kui ettevõtted kolivad teistesse kohtadesse. ma tean, et äh, komisjon valmistab siin ette uusi suuniseid, kuid siin on ähm, teatud teemad, mida tuleb veel täiendada ja bürokraatlik lähenemine me ei ole sellest veel üle saanud. ma arvan, et me peaksime olema praktilised oma lähenemises ja ma loodan, et komisjon teeb seda samuti suur tänu raportöörile. nüüd liigume kohe vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab proua Sanchez-Schmidt sõna. suur tänu, härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid, juba teist korda sellel aastal tõstatame küsimuse riigi EBI kohta regionaalküsimustes, mis tekitab palju probleeme. jah, muidugi taks-, maksumaksja raha ei tohi siin minna ainult äh, väljasurevate ettevõtete toetuseks, me tunnustame seda, et riigiabi ei tohi lihtsalt minna äh, regionaalsete ametivõimude toetuseks, siin peab väga rangeid äh, reegleid rakendama, et konkurentsi tagada. me peame kasutama avalikku raha ettevõtete ühe, ühe koha peal hoidmiseks, miks toetada rohkem struktuuri, anda rohkem struktuuriabi ühtedele või teistele, samas andes riigiabi. miks teha siin erinevus suurte ja väikeste ettevõtete vahel teatud piirkondades? oluline ei ole mitte ainult ettevõtte suurus, vaid nende panus majandusse teatud piirkonnas. ma tahan siin rõhutada, et väga oluline on pii-, on piiriäärsete piirkondade toetamine aitäh, palun proua Kleva Kikus, palun. suur tänu. kolleeg Vlašeki äh, raport äh, on väga hea ja mina olin siin ka varireporter ning viimasel nädalal on ta taganud ka selle, et parlament on regionaalse ja riigiabi küsimustes vastanud komisjonile. see on väga oluline teema ning regionaalkomisjon rõhutab alati suuremat vajadust läbipaistvuse järele ning si-, selgema seose järele riigiabi ning teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondade vahel, eriti just ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalarengu vahel. volinik Almunia rõhutas ka seda, kuid see on eriti oluline just praeguste riigiabi reeglite muutuste raames mitmeaastases finantsraamistikus, sellepärast et meile on vaja väga selgeid reegleid, see kehtib nii riigiabi kui ka regionaalabi kohta ning Euroopa institutsioonide roll on selliste selgete reeglite loomine. aitäh, härra Panki, palun. Excuse me, mikro. Jetzt gut. Thank you. Okay tisztelt képviselőtársaim elnök úr! a jelentés. härra president lugupeetud parlamendisaadikud ma olen raportööriga selles osas nõus et ilmselt ei ole praegu kõige sobivam hetk vähendada erinevate abikategooriate katvust keset majanduskriisi on meie prioriteediks ikkagi töökohtade loomine ja see on eriti oluline just kõige kaugemates, kõige kehvemas olukorras olevates piirkondades. me peaksime ikkagi üritada, üritama nende piirkondade arengutaset lähendada ülejäänud Euroopa Liidule nii et kui nüüd neid protsente siin muutma hakata, siis mõjutab see negatiivselt tervet Euroopa Liidu olukorda, tuleb toetada ju neid liikmesriike ja neid piirkondi, kus on majanduskriisi tulemusena, tagajärjena raskusi, sest et tegelikult aidata tuleb ju tervet Euroopa Liitu, nii et ei ole kõige kohasem hetkel selleks, et selliseid muudatusi teha, neid tuleb teha kunagi hiljem. aitäh, härra Ferreira! suur tänu! Euroopa Liidu reeglid, mis puudutavad riigiabi, on üks meede, mida kasutatakse seda, et äh, takistamaks seda, et valitsused sekkuksid majandusse. ma arvan, et see on siin turgude diktatuurile ukse avamine. nii et me seame siin suured erahuvid avalike huvide, avalikest huvidest eest, poole. nii et kui me leiame, et regioonidele antakse riigi toetust, siis ettevõtted lähevad sinna piirkondade, kuid niipea, kui nad abi enam ei saa, siis nad äh, lahkuvad sealt, jättes enda järel maha kaos. see ja tundub, et siin just regioonid kaotavad kõige rohkem. ja nende lõhe võrreldes arenenumate piirkondadega suureneb veelgi, kui meil on vaja siin riigiabi anda, siis peab see olema väga selgelt planeeritud, aga praeguste reeglitega seda ei saa teha. aitäh, proua Pusescu, palun. suur tänu, härra juhataja, seni kuni riigiabi kasutatakse headel eesmärkidel, aitab see konkurentsivõime suurendamisel Euroopa Liidus, ma arvan, et me peaksime selle abi suunama vähem arenenud äh, piirkondadele ja nendesse sektoritesse, kes aitavad kaasa majanduskasvule. riigiabi kaasajastamine peab äh, toimuma läbi läbi praeguse kriisi teadvustamise ja meie prioriteet on äh, just noorte tööpuuduse vähendamine. ressursid on eelarves piiratud enamikes liikmesriikides ja neid tuleb kasutada tõhusalt, sellepärast toetan reeglite lihtsustamist selles valdkonnas, kuid samuti peavad ametivõimud paremini teavitama meid, olema teavitatud ähm, teavitamiskohustusest. aitäh. nüüd äh, saab sõna järele volinik Šemeta. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud parlamendisaadik tegelikult mul on väga hea meel härra Vlaseki regionaalabi puudut-, puudutav, puudutava äh, raporti üle ja me peame ütlema, et äh, raportööri algatas äh, regionaalkomisjon ning see võtab arvesse ka tööhõive ja majanduskomisjoni märkusi komisjon leiab, et tegemist on olulise teemaga, kui asi puudutab regionaalabi reegleid aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. vähem arenenud äh, regioonide toetamine on siin meie eesmärgiks, samaks tagame ka selle, et ei toimuks konkurentsivõime ega majanduse kahjustamine ning mis puudutab suuri ab-, abitoetusi, siis need aitavad kaasa majanduse arengule. siin laiendatakse üldist grupierandit abireeglitele ning me tagame selle, et et äh, ühtekuuluvuspoliitika ning riigiabipoliitika on kõrge tähtsusega ja seega peavad kõik riigiabireeglid olema ajakohastatud ning tagama tõhusa ühtekuuluvuspoliitika rakendamise, kuid me peame ka ära märkima, et uus ühtekuuluvuspoliitika ning riigiabipoliitika on kaks erinevat poliitikavaldkonda, need peavad olema ühtekuuluvad, kuid mitte identsed ja veel üks reformi element, mis tuleb raportist välja, on suurte ettevõtete abi saamise piiramine suurte investeeringute projektide puhul C-punkti piirkondades. Need investeeringud viivad konkurentsivõime moonutamiseni ning vähendab riigiabi VKE-dele, siin me arutame täpseid tingimusi veel, kuid võtame arvesse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta veebruarikuu Euroopa Liidu Nõukogu järeldusi ja ka sidusrühmade märkusi, siis oleme suurendanud geograafilise kaetuse ala piirmäära neljakümne viie protsendini ning toome siin üldise kaetusega neljakümne seitsme protsendini. ma arvan, et selline suurendamine üldise elanikkonna kaetuse puhul abikõlblikes piirkondades, hea keskendudes abi vajavatele eh, regioonidele, samas andes liikmesriikidele piisavalt ruumi, et eh, aidata erinevaid piirkondi, olgu tegemist piiriäärsete pi-, regioonidega või saartega.

teine reformi osa puudutab juuni teist osa ning äh, komisjon näeb ette praeguste reeglite pikendamise ning äh, praeguste äh, suuniste pikendamise kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, et liikmesriikidel oleks võimalik ettevalmistuse, valmistuda uute reeglite vastuvõtmiseks esimesel juulil kaks tuhat neliteist. lõplik projekt on endiselt komisjonis arutelul ja ja seda võib ilmselt veel muuta. suur tänu, härra volinik. seega oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti arutamise ning hääletamine toimub homme kell üksteist kolmkümmend. nüüd jõuame seega viimase arutelu juurde tänases päevakorras. tegemist on härra Jim Higginsi raportiga, mis puudutab elektroonilist maksukogumisteenust ja erakasutuses olevate väikeautode teemaksu kleebise süsteemi